riikides ja on vaja tunnustada nende tööd, nii et suur tänu abi eest. aitäh, proua McEven. Äh, sellega oleme arutelu lõpetanud ning hääletus toimub homme kell kaksteist. ning meie järgmine istung on homme eh, kell kaheksa kolmkümmend. Eh, eh, päevakord on parlamendi veebileheküljel olemas ja tänane istung on peatatud.